der präsident! meine sehr geehrten damen und herren! lugupeetud daamid ja härrad! jätkame täiskogu osaistungjärguga. eilse päeva protokoll ja vastu võetud tekstid on avaldatud, kas teil on selle kohta märkusi? ei ole, seega on protokoll kinnitatud. ja me läheme nõukogu ja komisjoni avalduste juurde, mis puudutavad välissekkumist valimistesse ja desinformatsiooni liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta tegemist on tähtsa punktiga, mis meie